daamid ja härrad, jätkame istungit. kõigepealt mul on teile kaks teadaannet. kõigepealt härra Ignasi Gardans on äh, saadiku kohalt tagasi astunud kahekümne kolmandast aprillist alates Äh, nii et, et vastavalt kodukorra reeglile number neli lõige üks äh, me äh, teatame, et tema ametikoht on vabaks jäänud ja teavitame sellest ka vastavaid riiklikke ametkondi. teine teadaanne. kahekümne esimesel aprillil õiguskomisjon hindas äh, Libina ja Batista äh, volikirju ning äh, soovitab ühehäälselt, et nende mandaadid valideeritakse, nii et, et kui mingeid vastuväiteid ei ole, siis need mandaadid on kinnitatud meie päevakorra järgi peaksime me praegu arutama Brian Crawley raportit, mis puudutab autoriõiguse ja kaasnevate õiguste kaitset ja kõigepealt annaksin sõna raportöörile härra Crawley'le neljaks minutiks. suur aitäh, president, ja tahaksin tervitada volinik McCreevit siin kojas, samuti kõiki kolleege, kes täna õhtul siin on autoriõiguse pike-, kehtivusaja pikendamine on meie jaoks olnud vaevarikas teekond ja